hääletada ainult üheteistkümne kandidaadi poolt. kui te soovite teha parandusi hääletussedelitel, siis pöörduge palun saali töötajate poole, et nad annaksid teile uue sedeli. Te võite anda kuni üksteist häält ja te ei tohi sedelile muid märkuseid teha. murdke kaks korda hääletussedel kokku ja pange ümbrikusse ning laske see siis valimiskasti. hääletus on alanud Yes, 90, okay. Uh, what it is, 90. Okay, okay. Uh, uh, um, Mr. Colleague Leichtfried, please take the floor. Vielen Dank, vielen Dank. härra Leichtfried, palun. suur tänu, härra president, te selgitasite väga selgelt protseduuri, sellepärast mul ei ole vaja enam oma küsimust esitada. okei, okei, dziękuję bardzo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 zapytuję państwa, czy ktoś... Küsin teie käest, kas kõik olete valinud, kas keegi soovib veel valida? Who wants to vote yet? I am asking you third time. küsin veel kord, kas keegi soovib veel hääletada, kas keegi soovib veel hääletada? kas on veel keegi, kes soovib hääletada? kas ka häälte lugejad on hääletanud? Zamyk... siis on seega ka teine voor lõppenud ning hääletuslugejad lähevad samasse saali, kus nad olid ka ennem, selleks, et äh, lugeda üle hääled, me katkestame oma töö ja ekraanidel ilmub informatsioon selle kohta, millal me uuesti jätkame, samamoodi heliseb ka kell. on väga tähtis teile veel öelda, et kolmas voor on umbes üheksateist kolmkümmend, nii et palun ärge lahkuge parlamendihoonest Euroopa Parlamendi hoones toimub hääletamine, sellepärast et ilmselt on vaja veel kord hääletada kell seitse või kell ähm, äh, pool kaheksa, seega palun ärge lahkuge Euroopa Parlamendi hoonest. suur tänu, daamid ja härrad, istung on peatatud.